teile ja niikaua, kuni tema pädevust ei ole äh, kontrollitud, äh, ei ole vastuväiteid, on tal parlamendis töötamiseks kõik õigused, eelnev, äh, tingimusel, et ta on teinud avalduse, et tal ei ole ühtegi ametikohta, mis ei oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi saadiku äh, tööga. ning ma olen saanud teada ka selle, et härra Bashir nimetatakse Afganistaniga suhete äh, arendamise delegatsiooni liikmeks, kui vastuväiteid ei ole, siis on see heaks kiidetud ja me jätkame järgmise aruteluga, kuna päevakorras on suuliselt vastatav küsimus komisjonile täisleppimatus naiste suguelu